palun võtke kohad sisse, sest me oleme kohe-kohe alustamas hääletamisega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 ja ma saan anda proua Kammerbertile sõna, kes hääletamise esimesest osast aitab meid läbi, sest tegemist on siin eh, kultuurikomisjoni ja tööhõivekomisjoni ühisraportiga. palun, proua Kammervert, juhendage meid. kas on mingi probleem kellelgi? no. ja, vielen herzlichen Dank suur tänu, kallis Marita. täna me peame teiega seda ühiskoosolekut eh, ja arutame, eh, hääletame koos eh, raporteid. mina juhendan, kuidas Europassi hääletamist teha ja siis juba kolleeg mm, viib läbi oskuste tegevuskava hääletamise. see hääletus, mida mina Äh, juhin toimub nii, nagu meie kultuurikomisjonis hääletame ja kui äh, teil on teistsugune mm, menetlus, äh, siis selle järgi toimub tegevuskava hääletamine. jah, need hääletusnimekirjad on pisut erinevad, seetõttu, et meil on komisjonides erisugused traditsioonid hääletusnimekirjade koostamisel, aga ma loodan, et me tuleme sellele vaatamata asjaga hästi toime ma tänan mõlema raporti eh, raportööre ja variraportööre, samuti sekretariaati hea ja konstruktiivse koostöö eest. jah, ja mis puudutab nüüd komisjoni ettepanekut Europassi kohta, siis kolmsada kaheksateist muudatusettepanekut tehti ja kolmkümmend kuus kompromissettepanekut töötati välja. nii et ma usun, me võime kohe minna hääletuse juurde või äkki tahavad et äh, raportöörid veel lühidalt sõna saada. näib, et ei taha, nii et saame kohe asuda hääletamise juurde. ja ma alustan kompromissiga üheksateist. kes on poolt? vabandust, vabandust, ütleb koosoleku juhataja kaheksateist, kaheksateist, ma rutasin liiga ette, kahe, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja siis läheme edasi saja viiekümne üheksanda juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see võeti vastu, aga ma parem siiski kontrolliksin üle. hääletus algas. hääletus lõppes nelikümmend viis poolt, kakskümmend seitse vastu, vabandust, see oli selgelt vastu võetud. sada kuuskümmend neli ja sada kuuskümmend viis on ühesugused, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kuus ja sada kuuskümmend seitse on identsed, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, sada seitsekümmend neli ja sada seitsekümmend viis, kes poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend viis poolt, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et lükati tagasi, aga parem kontrollime üle. hääletus algas geschlossen. hääletus lõppes. neljakümne seitsmega lükati tagasi, kahekümne viie vastu. sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt. tahate üle kontrollida, teeme siis nii So, nine are rejected. tagasi lükkamine, ei, kontrollime üle, sada kaheksakümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes. nii, kolmekümne seitsme häälega lükati tagasi, kolmekümne nelja vastu. kaheksateist, kes poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud sada kaheksakümmend üheksa. kui te tahate, siis kontrollime üle. hääletus algas. hääletus lõppes. vabandust. hoopis teistpidi, vabandust. nii et kaheksateist võeti vastu. sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud hästi, kontrollime üle, üheksateistkümnenda hääletus algas. hääletus lõppes. nelikümmend üks lükkasid tagasi kolmekümne kolme vastu. jah, kultuurikomisjonis asjad toimuvad ülevaatlikumalt kui siin. sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaheksa, sada üheksakümmend üheksa ja kakssada on identsed, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kakskümmend üks poolt, vastu. kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime üle. asi on kahtlane, hääletus algas. Geschlossen hääletus lõppes kolmkümmend üheksa poolt, kolmkümmend viis vastu, vastu võetud. kakssada viis on järgmine poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud. see tuleb üle kontrollida. hääletus algas hääletus lõppes. kolmkümmend seitse poolt, kolmkümmend neli vastu, vastu võetud, kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kakskümmend kolm ja kakssada kuusteist ka, identsed, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud kontrolliks üle, hääletus algas kakssada kakskümmend neli üle. hääletus lõppes. nelikümmend neli poolt, kakskümmend seitse vastu, vastu võetud. kakskümmend neli, kakssada kakskümmend seitse ja kakssada kakskümmend viis on identsed, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kuus võeti tagasi, siis kompromiss kakskümmend kuus. kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. ja läheme kompromissi kakskümmend seitse juurde, kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? järgmine on kompromiss kakskümmend kaheksa, kes poolt? vastu? erapooletud vastu võetud. edasi muudatus kakskümmend kuus. kakskümmend kuus, kakssada nelikümmend viis ja kakssada nelikümmend kuus on identsed, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud hea meelega kontrolliks üle. hääletus algas. Geschlossen. kolmkümmend kuus poolt, kolmkümmend seitse vastu, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend kolm, kakssada viiskümmend neli ja kakssada viiskümmend viis on identsed, kes poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. hea meelega kontrolliks üle kakssada viiskümmend kaheksa. hääletus algas. hääletus lõppes nelikümmend üks poolt, kolmkümmend kaks vastu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja läheme kahekümne kaheksanda juurde, kakssada kuuskümmend viis ja kakssada kuuskümmend kuus, kakssada kuuskümmend seitse ja kakssada kuuskümmend kaheksa ka, kõik on identsed, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kolm poolt, vabandust, eh, hoopis kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud. ma ei ole üldse kindel, kontrollime üle. Abstimmung ist geschlossen hääletus lõppes nelikümmend poolt, kolmkümmend neli vastu. vastu võetud kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kuus, kakssada kaheksakümmend kuus, kaheksakümmend seitse, kaheksakümmend kaheksa, kaheksakümmend üheksa, kaheksakümmend viis, kõik ühesugused poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend üheksakümmend üheksa, kolmsada ja kolmsada üks ja kolmsada kaks. me peame tagasi minema, sest eh, ununes ära kakssada üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd kakssada üheksakümmend üheksa, kolmsada, kolmsada üks ja kolmsada kaks on ühesugused poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viis, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kom-, muudatusettepanek kolmkümmend kaks ja kolmsada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend üks poolt. vabandust kolmsada kakskümmend kuus, kolmsada kakskümmend kuus on järgmine, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kolmkümmend neli ja kolmsada kakskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viiskümmend neli. see on ülejärgmisel leheküljel. kolmsada viiskümmend neli ja kolmsada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada viiskümmend kolmsada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa järgmisel lehel viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli, järgmisel lehel seitsekümmend neli poolt, vastu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 erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kaks, kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli vastu võetud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu. vabandust. peame saja kolmekümne viie juurde minema, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus algas geschlossen. hääletus lõppes, kuuskümmend üheksa poolt, üks vastu, neli jäid erapooletuks, nii et südamest raportöörile õnnitlused. ja meil on veel üks hääletus vaja läbi viia. ja see puudutab mandaadi andmist läbirääkimisteks nõukoguga ja see on nimeline hääletus ja hääletus algas siin on meil vaja absoluutset enamust. Abstimmung ist geschlossen hääletus lõppes, kuuskümmend neli poolt, kuus olid vastu ja sellega on absoluutne enamus tublisti saavutatud ja veel kord teile õnnitlused ja läbirääkimistel ka suurt edu ja nüüd ma annan Marita Ulfskogile sõnajärje üle järgmise hääletuse läbiviimiseks. Okay, then we'll start with the second. ja nüüd läheme siis teise hääletuse juurde. muudatusettepanek sada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmteist langeb ära. ei lange ära. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, sada neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud vastu viiskümmend viis. sada kuusteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. kontrollime, sada kuusteist. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kuus häält oli poolt. kompromiss C, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. ja läheme edasi, kompromiss E, leheküljel kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid. kas te ei tea, kus me oleme, kompromiss E, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. siis kompromiss QA, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja edasi muudatusettepanek sada kakskümmend seitse, leheküljel neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek ei, see langeb ära. sada kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend üks kuni IMCO seitse langevad ära. kompromiss F on järgmine, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek. sada nelikümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid, ütleksin, et tagasi lükatud. aga kontrollime sada nelikümmend viis, hääletus on alanud ja lõppenud vastu võetud kolme häälega, enamusega. sada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada nelikümmend kaheksa, hääletame hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime sada nelikümmend kaheksa äh, kindluse mõttes. hääletus on alanud ja lõppenud. Need on vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, kolmkümmend vastu, sada viiskümmend, sada nelikümmend üheksa ütleb kõneleja. sada viiskümmend siiski, kes on poolt, vastu, erapooletuid? ei ole, on raske öelda, te ei tõsta kätt, proovime uuesti, kes on poolt, sada viiskümmend, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime sada viiskümmend neli. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kolm häält poolt. kompromiss V, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend üheksa. Five eight, you want to check one five eight, which? sada viiskümmend üheksa, kontrollime. sada viiskümmend kaheksa, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud sada viiskümmend kaheksa oli see, vastu võetud nelikümmend kaks häält poolt. sada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. Inko kuus, kes on poolt, vastu. raske öelda, käsid ei tõsta, proovime uuesti, Inko kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud muudatusettepanek sada kuuskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid. kontrollime, sada kuuskümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kuuskümmend seitse häält poolt ainult viisteist tõstsid kätt, juba kaheksa. sada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada kuuskümmend viis langeb ära, kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud muudatusettepanek sada seitsekümmend üks järgmisel leheküljel. osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi kontrollime, teine osa sada seitsekümmend üks, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. nelikümmend seitse häält vastu. sada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks siis V, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi, me kontrollime, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, sada seitsekümmend kaheksa, see on tagasi lükatud ühe hääle erinevusega. sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss K, samal leheküljel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend kolm osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. teine osa langeb ära ja läheme sada üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend viis, suuline muudatusettepanek, kes on kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. sada üheksakümmend kaheksa on ka suuline muudatusettepanek, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud muudatusettepanek sada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kaheksa langeb ära, kompromiss J. kompromiss J, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss L, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kakssada üheksa, kes on poolt, vastu. kontrollime, kakssada üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud poolt kuuskümmend kaks. kakssada kümme, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. kakssada üheksateist osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. teine osa. jah, paneme hääletusele teine osa, kakssada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, ütleksin tagasi lükatud kakssada kakskümmend. kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üks. ei pea hääletama. hääletame ikkagi. kakssada kakskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud. kakssada kakskümmend kolm, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu. kontrollime, muudatusettepanek kakssada kakskümmend kolm, hääletus on alanud teine osa kaks, kaks, kolm. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kakskümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. kakssada kakskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. kakssada kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud kakssada kolmkümmend. seda tuleb hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, kakssada kolmkümmend. The vote is open, the vote is now closed. And it's rejected by one vote. tagasi lükatud ühe häälega kakssada kolmkümmend teine osa, viimane osa. Last part of two M thirty-two. Last part of two. viimane osa kakssada kolmkümmend kaks. kes on poolt, vastu, erapooletuid? ma ei näe, peame hääletama elektrooniliselt. kakssada kolmkümmend kaks, viimane osa hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolme häälega. kas kakssada kakskümmend kuus? peame hääletama, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kakssada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend neli langeb ära ei, seda tuleb hääletada. kes on poolt? kakssada kolmkümmend neli. vastu. tagasi lükatud. kontrollime. kakssada kolmkümmend neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud neil kümne hääle vahega. kakssada kolmkümmend viis, kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. siis see lang-, edasi langeb ära ja läheme muudatusettepaneku kakssada nelikümmend kuus juurde, lehekülg kakskümmend kaks, kakssada nelikümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid peame kontrollima. hääletus on alanud, muudatusettepanek kakssada nelikümmend kuus ja hääletus on nüüd lõppenud. see on vastu võetud, nelikümmend üks häält poolt, kakssada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, aga kontrollime, kakssada nelikümmend seitse hääletus on alanud ja lõppenud ja vastu võetud viiskümmend häält poolt. kakssada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kakssada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kakssada viiskümmend üks langeb ära hääletame muudatusettepanekut kakssada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakssada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime kakssada viiskümmend viis, hääletus on alanud ja lõppenud tagasi lükatud, üks hääl rohkem oli vastu. kakssada viiskümmend kolm, kakssada viiskümmend kolm, kes on poolt? ja hääletame seda ikka. kes on poolt? vastu? erapooletud tagasi lükatud. kakssada viiskümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud. kakssada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kaheksa ja üheksa langevad ära. ei lange ära hääletame kakssada viiskümmend kaheksa, kes on poolt,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 kakssada kuuskümmend kolm langeb ära. kakssada kuuskümmend langeb ära, kes on poolt, vastu, erapooletuid, ütleksin, et vastu võetud. ei, kontrollime siiski, kakssada kuuskümmend neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud nelikümmend kuus häält poolt kompromiss M, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kuuskümmend üheksa, osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, kontrollime teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud poolt viiskümmend kaks. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. kakssada seitsekümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend üheksa, kakssada kaheksakümmend, kakssada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üks ja kaheksakümmend kaks langevad ära kakssada kaheksakümmend kolm. kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid. tundub, et vastu võetud. keegi ei ole, kakssada kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, kakssada kakskümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend neli häält oli vastu. kakssada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend üheksa, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. jah, selline tulemus kakssada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss N, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ja nüüd IMCO üksteist, teine osa, lehekülg kakskümmend seitse. kes on poolt, vastu, erapooletuid teeme uuesti, kes on poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud. kolmsada, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kontrollime, kolmsada. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud poolt, lõiged viis. kompromiss O, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada viisteist, kolmsada viisteist siin leheküljel kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss Q, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend kaks. kolmsada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletuid ütleksin vastu võetud kontrollime, kolm, kolm, kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, viis häält oli rohkem. kolmsada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime, kolm, kolm, kolmsada kolmkümmend viis hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, lõpp. tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, kontrollime. kolmsada nelikümmend seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt kolmsada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja muudatusettepanek kolmsada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kolmsada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend kolm järgmisel leheküljel. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud? kolmsada kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. We go to page thirty seven. lehekülg kolmkümmend seitse, muudatusettepanek kolmsada seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid ei ole päris kindel, kontrollime, kolmsada seitsekümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend häält poolt kolmsada seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss R, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmsada kaheksakümmend üheksa, lehekülg kolmkümmend üheksa minul, kolm kaheksa üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmsada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmsada üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss S poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelisada seitse. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss U, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek ja nelisada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, nelisada neliteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, nelisada viisteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek nelisada seitseteist. kes on poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud. nelisada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. nelisada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. no kontrollime, nelisada kaheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa vastu. nelisada kaheksateist, üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nelisada kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kontrollime nelisada kakskümmend kuus. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm häält vastu. Inko kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kompromiss X, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss Y, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek nelisada nelikümmend viis, nelisada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud. nelisada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. nelisada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud nelisada nelikümmend üheksa. poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, nelisada nelikümmend üheksa. hääletus on alanud ja lõppenud. see oli tagasi lükatud, kuuskümmend kolm häält vastu. muudatusettepanek nelisada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime. nelisada viiskümmend kaks. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend üheksa häält poolt. ja nelisada viiskümmend kolm, kes on poolt? vastu erapooletuid. tundub, et tagasi lükatud. nelisada viiskümmend neli langeb ära nelisada viiskümmend viis langeb ära. ei hääleta, nelisada viiskümmend viis, kes on poolt? nelisada viiskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelisada viiskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. nelisada viiskümmend seitse poolt, vastu. kontrollime nelisada viiskümmend kuus. ei, nelisada viiskümmend seitse, ütleb esimees, kontrollime nelisada viiskümmend seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nelisada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nelisada kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelisada kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletuid. proovime veel kord, kes on poolt, nelisada kuuskümmend neli, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss Z, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelisada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. nelisada seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. nelisada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. nelisada seitsekümmend seitse, kontrollime, nelisada seitsekümmend kuus, kontrollime nelisada seitsekümmend kuus. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelisada seitsekümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada seitsekümmend neli. langeb ära nelisada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt? Rejected, so it, we have to vote on four seven eight. Okay, we have to vote on four seven eight. Those in favor? kes on poolt, vastu? erapooletud, vastu võetud. nelisada seitsekümmend üheksa, langeb ära. nelisada kaheksakümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kontrollime, nelisada kaheksakümmend üks. Uh, and uh, the vote is open and the vote is now closed and it's rejected. tagasi lükatud. muudatus nelisada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid neli, kaheksa, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, neli, kaheksa, neli, kes on poolt, vastu. kontrollime neli, kaheksa, nelja. hääletus on avatud ja hääletus on nüüd lõppenud vastu võetud seitsmekümne kahe häälega, aitäh! neli kaheksa seitse on järgmine, neli kaheksa seitse, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, neli kaheksa kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, neli kaheksa üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud neli, üheksakümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud. neli, üheksa, üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud. neli, üheksa, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. neli, üheksa, kolm, kes on poolt vastu, erapooletuid. me kontrollime neli üheksa kolme. hääletus on avatud. ja hääletus on nüüd lõppenud. ja see on äh, vastu võetud neljakümnega. neli üheksa neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatus neli üheksa viis, kes on poolt kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus neli üheksa viis langeb ära, neli üheksa seitse. me hääletasime, hääletame neli üheksa seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid ma ütleks, et see on vastu võetud, neli üheksa kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, neli, üheksa, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kes tagasi lükatud, viissada, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime, muudatust viissada, hääletus on avatud ja hääletus on nüüd lõppenud ja see on tagasi lükatud nelja häälega viis, viissada üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viissada kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, viissada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viissada neli, kes on poolt, on vastu, erapooletuid, vastu võetud viissada viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viissada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viissada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. hääletame viissada kaheksat, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud viissada üheksa. viis üksteist on järgmine. hääletus on, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. viissada kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. viissada kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud IMCO üks, kes on poolt, vastu. vabandust ah,. hea küll. neli IMCO muudatusettepanekut, üks, kaks, kolm ja viis. ei. IMCO üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime IMCO ühte elektrooniliselt. nii et me teame. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud neljakümne seitsme häälega IMCO kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud IMCO kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud äh, äh volitused, muudatus üks poolt tagasi lükatud, muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatus kakskümmend langeb ära, muudatus number neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatus kuks, kuus ja seitse koos, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatus kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatus üheksa, kustutatakse, need, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, muudatus kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatus üksteist, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, muudatus kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatus kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatus neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatus kuusteist ja seitseteist, need koos, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatus viis ja muudatus kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kakskümmend kaks, kes on poolt kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. põhjenduspunktid. muudatus kakskümmend viis, kes on poolt, vastus, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend seitse kes on poolt, kes on poolt, kes on poolt ja vastu. jah, väga hea, suurepärane. see on tagasi lükatud muudatus kakskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kont-, kontrollime kahekümne seitsmendat kontrollime muudatusettepaneku kakskümmend kaheksa tulemust. hääletus on avatud ja hääletus on nüüd suletud. see läks küll napilt. muudatus kakskümmend kaheksa, proua Jašlevjakas, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. oi, vabandust, vastu võetud, vastu võetud muudatus kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Sean Simon, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid võtame muudatuse kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. muudatus kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus nelikümmend, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime. muudatus nelikümmend, teine osa. hääletus on avatud hääletus on nüüd lõppenud. ja see on tagasi lükatud. muudatus nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatus nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend neli. kontrollime neljakümne kolmandat hääletus on avatud. ja hääletus on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud. muudatus nelikümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud muudatus nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nelikümmend kahe, nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid. me kontrollime neljakümne üheksandat, et olla kindlad. hääletus on avatud. hääletus on nüüd lõppenud. jah, seitsekümmend kaks häält. see on jah nii palju sellest. muudatus viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend kolm ja viiskümmend neli koos, ütleb kõneleja. Need, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus viiskümmend kuus, või vabandust, viiskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid. kontrollime muudatust viiskümmend seitse. hääletus on avatud ja hääletus on nüüd lõppenud Äh, kuuekümne nelja häälega lükatakse tagasi viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatus viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. tahate kontrollida viiekümne üheksandat muudatust? hääletus on avatud. hääletus on nüüd lõppenud. jah, see on tagasi lükatud kompromiss kahe A, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja siis muudatus kuuskümmend kaheksa, need, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud, kes on tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa, kes on poolt saalist ja nõutakse kuuekümne kaheksanda kontrolli. kuuskümmend kaheksa. hääletus on avatud ja hääletus on nüüd lõppenud. see on va vastu võetud neljakümne nelja häälega. muudatus kuuskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatus seitsekümmend, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud, muudatus seitsekümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, muudatus seitsekümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, muudatus seitsekümmend kolm ei olnud Äh, käsi üldse, nii et me teeme selle uuesti. muudatus seitsekümmend kolm. kes on poolt? kes on vastu? me kontrollime muudatusettepanekut seitsekümmend kolm Saba äh, Šogorilt ja hääletus on nüüd avatud. hääletus on nüüd lõppenud masinaga oli mingi viga ja teeme hääletuse uuesti. muudatus seitsekümmend kolm. hääletus on avatud. hääletus on nüüd lõppenud. see on vastu võetud seitsme häälega. kompromiss B, need, kes on kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. muudatus kaheksakümmend üks järgmisel leheküljel, need, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatus kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, ma ütleks, et see on vastu võetud, kaheksakümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Läheme muudatusettepanek üheksakümmend üks juurde, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime muudatust üheksakümmend üks. hääletus on avatud ja hääletus on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud viiekümne ühe häälega. muudatus üheksakümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatus üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime muudatust üheksakümmend viis hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud seitsme häälega. muudatus üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus sada, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus sada kaks, vabandust, sada üks, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime seda ühte. hääletus on nüüd lõppenud. ja see on tagasi lükatud. muudatus sada kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus sada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatus sada vii-, vabandust, sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus sada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatus üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus sada kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletuid. kontrollime sada kaheksat. hääletus on avatud ja hääletus on nüüd lõppenud. kuuskümmend kaks äh, häält vastu. sada üheksa langeb ära, nii et me läheme muudatuse üheksakümmend kuus juurde ja saja kümne juurde, mis on identsed. Need, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatus sada neli koos saja üheteistkümnendaga, samuti identsed, need, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. niisiis, nüüd meil on lõpphääletus äh, raporti projekti kohta tervikuna, hääletus on avatud ning hääletus on lõppenud viiskümmend üheksa poolt. aitäh Martina Dlabajovale ja Momšinnekovile töö eest, selle töö eest